Lähme nüüd aga siis hääletuste juurde ja me räägime siin ametiaja pikendamisest, see puudustab rahapesu äh, maksustamise vältimist ja maksudest kõrvalehoidumist käsitleva äh, komisjoni äh, mandaati ja esimeste konverents otsustas selle nimetatud komisjoni, rahapesu maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidmise komisjoni äh, ametiaega pikendada ja teha seda kolme kuu võrra. vana komisjon ise leiab, et tööga on päris kaugele jõutud ja et avalikud kuulamised, visiidid koha peale ja ka delegatsioonide töö on olnud väga edukas, kuid sellegipoolest on vaja jätkata tööd. kuna on vaja dokumente kontrollida ja seda siis erinevate uurimiste puhul ja kuna kõiki osapooli ei ole olnud võimalik veel ära kuulata, leiab komisjon, et tal on vaja ametiaega pikendada selleks, et oma mandaati täielikult ja korrektselt täita. kui keegi ei ole esimeste konverentsi otsusele vastu, siis on äh, komisjoni ametiaeg pikendatud